komisjoni meetmed kohtuasjas T viis kaks üks murd neliteist Rootsi versus komisjon tehtud otsuse täitmiseks. tegemist on suuliselt vastatava küsimusega. seega teema on see suuline küsimus. kõigepealt saavad sõna autorid. proua Kotelund esimesena suur tänu, proua president. sisesekretsiooni kahjustajad puudut-, on meie igapäevaelus, meie toidus, meie riietes, laste mänguasjades ja nii edasi. teadlased on seostanud neid aineid suure hulga haigustega, diabeedi, vähktõvega, viljatusega minu arvates on murettekitav see, et beebid, looted ja väikesed lapsed on kõige suuremas ohus. ja tagajärjed võivad ilmneda alles kunagi hilis, hilisemas elus. paljud inimesed tunnevad muret nende ainete üle meie igapäevaelus, Euroopa Parlament on väga aktiivselt kutsunud üles korrektse õigustiku paikapanemiseks sotsiaaldemokraadid on olnud siin esirinnas, ma, me oleme uhked, et Rootsi on nüüd su-, sundinud komisjoni oma kohuseid täitma. et kehtestada need teaduslikud kriteeriumid antud ainetele. aga volinik on nüüd töö edasi lükanud ning keeldub Euroopa õigustiku ellurakendamisest. Euroopa Kohtu otsus oli selge tuleb kehtestada selged teaduslikud kriteeriumid nende ainete jaoks, kui seda ei tehta, siis Euroopa Komisjon rikub seadust ning see on vastuvõetamatu. nüüd ütleb komisjon, et te kavatsete meetmed tarvitusele võtta ning selle lünga täita. loodetavasti te ei lükka seda protsessi veel kord edasi sise, sisesekretsiooni kahjustajate kohta loodetavasti olete te vastutustundlikud ja kaitsete Euroopa kodanike tervist, see on vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele teie kohustus. loodetavasti saame komisjonilt ka ammendava vastuse, aitäh, proua president! aitäh, järgmisena saab autorina äh, sõna härra Herbrandi. kaks minutit, suur tänu, proua president! kui küsida kelleltki, et mood-, koostage nimekiri peamistest prioriteetidest oma elus, siis suur tõenäosus on, et tervis on esimesel kohal. siin räägime me ka tervisest, seetõttu see ongi nii tähtis. teema, millest me räägime, on selge. meil on õigusloomeline tekst, määrus ning selles on äh, õiguslikult siduv mandaat komisjoni jaoks, et nad kehtestaks teaduslikud kriteeriumid detsembriks kaks tuhat kolmteist ähm, sisesekretsiooni kahjustajate jaoks. see ei ole hiina keeles see dokument, Euroopa Liidus on palju ametlikke keeli, aga hiina keel ei ole üks nendest, seega asi on üsna selge. detsembriks kaks tuhat kolmteist pidi Euroopa Komisjon vastu võtma teaduslikud kriteeriumid sisesekretsiooni kahjustajate jaoks ma võin olla väga paindlik, eh, kui me räägime tehnilistest eh, takistustest ajakavast kinnipidamise ees, aga ma ei ole absoluutselt paindlik, kui põhjused on poliitilised. ja loomulikult antud juhul sellega tegemist ongi. kohtuotsus on väga selge. komisjon oleks pidanud teaduslikud kriteeriumid detsembriks kaks tuhat kolmteist vastu võtma ning kui tsiteerida kohtuotsust, siis ei ole määruses ühtegi sätet, mis nõuaks mõjuhinnangut. niisiis, ma ei ole mõjuhinnangu vastu, ma arvan, et see on väga kasulik vahend ka antud juhul, aga ennem kui läbi viia mõjuhinnang, pea, oleks komisjon pidanud vastu võtma teaduslikud kriteeriumid, ma juba mõistan, et juba juulis kaks tuhat kolmteist olid nad valmis kuskil Berlamooni äh, tolmukuhjas äh, need dokumendid olid olu-, olemas, ma soovitaksin teil tolm ära pühkida ja järgmiste nädalate jooksul need dokumendid üles otsida, aitäh! suur tänu! järgmisena proua Rivasi. aitäh, proua asepresident, härra volinik! sellest ajast peale, kui te ametisse asutis, asusite tervishoiuvolinikuna äh, andis Roheliste fraktsioon teile teada, et üks meie prioriteetsetest teemadest on just sisesekretsiooni kahjustajad. sellest ajast peale ei ole te midagi ette võtnud oli vaja Rootsi tervishoiuministri, Euroopa Parlamendi ja liikmesriigide sekkumist ning Euroopa Kohtu poole pöördumist, mis teid äh, mõistis hukka tegevusetuse tõttu ja selline hukkamõist ähm, kuueteistkümnendast septembrist näitab täiesti selgelt seda, et komisjon ei ole õigusest, äh, seadusandlusest kinni pidanud ja rikub Euroopa Liidu õigust ja kui teie poole veel kord pöörduti selle küsimusega, siis te peidate ennast mõjuhinnangu taha, kuigi kohtulahend on väga selge. selline mõjuhinnang ei ole vajalik ja te olete enda õigust valesti kasutanud. nüüd, härra volinik, kuidas me saame üldse koos tegutseda, kui komisjon ei pea õigusest kinni, ei pea kinni aluslepingutest, millist usaldust siis ootate meie poolt? ja me palume, et te võtaksite kiiresti midagi ette selleks, et need teaduslikud kahjustajate kriteeriumid paika paneme, nagu ütles ka just kolleeg Gerbrandi, need on teil olemas seal sahtlinurgas sahtli põhjas olemas. nii et äh, juba homme päev te võite need kriteeriumid tegelikult päevavalgele tuua ja palun asugem tegudele ja seda võimalikult kiiresti. suur tänu teile selle eest ning viimane autor on proua Küülönen, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja biotsiididokument ütles, et komisjon pidi kolmeteistkümnendaks detsembriks kaks tuhat kolmteist vastu võtma vajalikud delegeeritud õigusaktid, millega oleks äh, nimetatud kriteeriume sisesekretsiooni kahjustajate määrade, lubatud määrade kohta täpsustanud. seda ei tehtud, komisjon ei võtnud vastu delegeeritud õigusakte ja sellega on komisjon rikkunud omapoolset kohustust äh, võtta vastu äh, meetmeid ning selle eest äh, järgnes äh, ka vastutus, sellepärast et Rootsi esitas Euroopa Kohtule juulis kaks tuhat neliteist kaebuse, seda kaebust või hagi toetasid teatud liikmesriigid, mõned liikmesriigid, sealhulgas Rootsi. otsus tuli detsembris kaks tuhat viisteist ning äh, Euroopa Kohus tegi siis otsuse komisjoni kahjuks, kuid olenemata sellest otsusest, hoolimata sellest otsusest ei ole komisjon endiselt vastu võtnud delegeeritud õigusakte. miks on komisjon äh, nii aeglaselt äh, tegutsenud? need kriteeriumid tuleks ju vastu võtta. on olemas mitmeid, ähm, mitmeid näiteid selle kohta, et komisjon on hakanud delegeeritud õigusakte vastu võtma isegi siis, kui seda tegelikult vaja ei ole. praegu aga, kui delegeeritud õigusakte nõutakse, neid nõutakse kohtuotsusega, ei ole komisjon ikkagi suutnud neid vastu võtta. sisesekretsiooni kahjustajad on äärmiselt ohtlikud, eriti ohtlikud on nad lootele, sest äh, looteas kahjustusi saanud inimes-, inimene võib hiljem suurema tõenäosusega rasvuda või jääda lastetuks. seega on meil delegeeritud õigusakte vaja selleks, äh, et kehtestataks teaduslikud kriteeriumid sisesekretsiooni kahjustajate lubatud määrade kohta. ja neid on vaja väga kiiresti. või on meil vaja neile komisjoni isiklikult järele tulla, aitäh! aitäh! Teile on esitatud, härra volinik, mitmeid küsimusi autorite poolt, nüüd on teil võimalus vastata. aitäh, proua asepresident. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed. mul on äh, hea meel, et ma saan selgitada komisjoni seisukohta pärast üldkohtu äh, lahendit, mis puudutab äh, kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks. täna tahaksin ma ümber lükata kõik need kahtlused, veel kord ümber lükata kõik kahtlused, äh, mis puudutavad komisjoni kavatsusi. tundub, et on tegemist vääritimõistmisega. kuid võin teile öelda, et äh, komisjon kavatseb kohtulahendit äh, järgida, sellest kinni pidada ja seda me ka teeme. kuueteistkümnenda detsembri eelmise aasta kohtulahend äh, ütleb, et komisjon on rikkunud Euroopa Liidu seadusandlust kuna ei ole välja tuldud kriteeriumidega sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks. biotsiidide regulatsioonis, biotsiidide määruses oli selge kohustus delegeeritud õigusaktid vastu võtta ja seda juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kolm aastat siis tagasi lisaks sellele kohus otsustas, et ei ole vaja läbi viia mõjuhinnangut see on täiesti selgelt kohtu poolt välja toodud. ma tean, et äh, komisjoni äh, reaktsioon sellele kohtulahendile on pälvinud kriitikat ja see on äh, ka loomulik, loogiline demokraatlikus süsteemis. seda ei, kõik ei ole kahtluse alla seadnud mitte ainult parlamendi liikmed, ma olen lugenud mitmeid kirju, mis on adresseeritud kas president Junckerile või mulle endale sel teemal, kõik need paberid on mul laua peal olemas. kuid komisjon tahaks siiski selgitada, et mõjuhinnang on kasulik ja isegi möödapääsmatu vahend selleks, et nende kriteeriumide osas otsust langetada. jah, ma olen teiega nõus, et see Äh, mõjuhinnang on üks äh, kasulik äh, töövahend, sest meil oli ju, meil on ju vaja neid kriteeriumeid. WTO definitsioonist ei piisa ja teie peaksite teadma väga hästi, et, et on erinevad seisukohad sel teemal ja, ja neid kriteeriume ei ole sugugi nii lihtne kirjeldada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siis komisjon otsustas äh, läbi viia mõjuhinnangu ja see ei puuduta mitte ainult teaduslikku külge, vaid äh, see puudutab äh, ka teisi kaasnevaid valdkondi, kuna pretsedenti selles vallas ei ole esiteks, äh, teadlased ei ole ühel nõul selles osas, kuidas need teaduskriteeriumid peaks kehtestama ja me kõik oleme sellest teadlikud, need eriarvamused on endiselt äh, teadlaste seas levinud. teadlaste kogukond äh, ei ole ühel nõul selles osas, kuidas neid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid identifitseerida ja neid kriteeriumeid pannakse paika regulatiivses kontekstis ja kasutavad äh, neid äh, näitajaid, mida ka teistes riikides kasutatakse ei ole ka mingisuguseid äh, õiguslikult siduvaid äh, kriteeriume teistes riikides olemas. Euroopa Liit on äh, siin teerajajaks selles vallas ja Euroopa Liidus mõned liikmesriigid sooviksid sellist riskil põhinevat lähenemist ja teised ohul põhinevat lähenemist. me peame ka selle lahknevuse kõrvaldama ja mõjuhinnang siis võimaldab meil kõikide arvamust küsida, kaasa arvatud teie, lugupeetud parlamendisaadikute arvamust ja tahaksin veel kord rõhutada, et komisjon on vägagi teadlik sellest, et tähtaeg on möödas ja meil on, me kõigiti kavatseme kohtulahendist kinni pidada mõjuhinnangu planeerimine on juba päris kaugele jõudnud ja kohtulahendile vastuseks komisjon enne suve saabumist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuleb välja endapoolsete uute teaduslike kriteeriumitega sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks. esiteks on meil vaja rakendusmäärust, mis puudutab keemilisi aineid, mis langevad taimekaitsevahendite määruse rakendusalasse ja teiseks delegeeritud akt, mis defineerib kriteeriumid biotsiidide määruse raames. võin veel kord kinnitada parlamendile, et komisjon kavatseb lahendist kinni pidada enne suve. tuleme välja kriteeriumidega, mida, mis põhinevad teadus, teaduslikel äh, arvamustel nagu ütlesin, eriarvamused on ka teadlaste hulgas selles küsimuses, kuid meil on vaja öö, äh, seda, et need arvamused omavahel läheneksid ja selle alusel saaksime välja töötada need äh, kriteeriumid, äh, meie nõudmised äh, on ühed rangemad kogu maailma, maailmas ja loodan, et ähm, tervishoiu vallas ka sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate osas tuleme välja rangete nõuetega muidugi praegu, praegustest seadustest meile ei piisa, me peame kiiresti edasi liikuma ja et meil oleksid ka alalised kriteeriumid kahjustajate osas. loodan, et äh, siiski mõistate ja saite nüüd veidi aimu meie ettevalmistavatest töödest ma hea meelega olen alati valmis olnud regulaarselt teiega mõtteid vahetama sellel keerukal teemal, seda ka tulevikus. me peaksime koos püüdma vastu võtta parima võimaliku otsuse sel teemal ja jään äh, lootma ka teie toetusele järgmiste sammude astumisel, mis tulevad õigepeatselt. aitäh! köszönöm biztos úrnak a suur tänu teile, lugupeetud volinik. nüüd annan ma sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele. kõigepealt härra Kiiski Rahvapartei fraktsiooni nimel. lugupeetud volinik Andriukaitis, kolleegid, niinimetatud sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate teaduslikud kriteeriumid on väga olulised Euroopa kodanikele, aga küsimus on väga tehniline ja keeruline ning seda, sellele saavad vastata ainult eksperdid ja teadlased. see teema ei kuulu ideoloogi, ideoloogia või poliitiliste debattide valdkonda. detsembris kaks tuhat viisteist võttis Euroopa koha, kohus vastu otsuse, et Euroopa Komisjon pole oma kohustusi täitnud. selle jaoks ei oleks olnud vaja kohtuotsust Euroopa Rahvapartei on juba kuid äh, sellest rääkinud, et komisjon peab tegutsema hakkama kiiresti, kriteeriumid paika panema ning võtan härra voliniku sõnast, äh, kui äh, suveks need kriteeriumid valmis on, siis on see õige samm õiges suunas. loodetavasti Äh, Euroopa Komisjoni otsus tähendab seda, et äh, Euroopa Komisjon nüüd ei hülga äh, antud teemat. juba ka volinik ütles, et nende sisesekretsiooni süsteemi kahjustajate teema on ääretult tähtis. üle kahekümne seitsme tuhande komi-, panuse anti konsultatsiooniperioodil, aga suurem osa nendest tulid üksikutelt vabaühendustelt nüüd aga ma mõistan äh, härra voliniku sõnu nii, et komisjon on tegutsemas ning minu fraktsioon, Euroopa Rahvapartei, teid selles töös igatahes toetab, aitäh! aitäh! härra Pots, poolteist minutit. suur tänu! juba mitu aastat arutame me seda teemat juba mitu aastat räägime me kemikaalidest, mis on äh, kantserogeensed äh, või tekitavad teisi ähm, tervisehäireid ja mida kahjuks äh, kohtab meie keskkonnas väga tihti. me oleme seda küsimust arutanud ka Luksemburi eesistumise ajal, Kreeka ja Leedu eesistumise ajal, me oleme seda arutanud mitme eesistuja, eesistuja ajal ja tõepoolest, härra volinik, see on traagiline, et meil ei ole lahendust härra volinik, ka selles kojas oleme sellest rääkinud. Teie ütlete, et ei saa mitte midagi teha. Te ütlete, et seda küsimust ei ole nii lihtne lahendada. ja tegelikult olete te ju öelnud ka seda, et teadlased ei ole ühel meelel tegelikult ei ole teil õigus, see ei ole ju nii. Teie komisjonis ei ole austanud Euroopa Kohtu otsust. Te peate need teaduslikud kriteeriumid välja töötama, see on teie vastutus, teie ülesanne. miks ei ole komisjon suutnud aastaid austada Euroopa Parlamenti kodanike avalikku arvamust ja nüüd tuleb siis välja, et ei austa ka Euroopa Kohut. mida te endast siis arvate, mida see peaks tähendama? kas see tähendab seda, et te seate kahtluse alla õigusloome tervikuna või olete te lihtsalt äh, tööstuse ja lobistide teenistuses, keda ei huvita rahva tervis? kas te tõesti seate kahtluse alla teadlaste arvamuse? komisjonil on oma vastutus, on oma ülesanded, ma ütlen veel kord, et meil on neid kriteeriume vaja, neid on vaja rahva tervise huvides. meil on mitmeid juhtumeid, kus neid on äh, vaja olnud Euroopa avalikkus peab saama Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu, Euroopat usaldada ning selleks peate te selle küsimuse ja probleemi kõrvaldama, aitäh! tõepoolest, see küsimus on väga oluline, aga sellest hoolimata peame me kinni pidama meile seatud ajalistest piirangutest. härra Ekk, teil on üks minut. suur tänu, proua president, härra volinik juba aastaid on teada, et plastikud ja paljud teised sarnased ained öö, sisaldavad aineid, mis isegi väga väikestes kogustes kahjustavad inimeste tervist. suurenevad vähi, vähktõvide ja teiste haiguste juhud näitavad seda samuti. sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ohud ei ole midagi uut, aga mida teeb komisjon? lükatakse edasi oma hinnangud ning unustatakse, et igapäevaselt kahjustatakse inimeste tervist äh, ainetega, mis mõjutavad halvasti meie äh, hormonaalsüsteemi. on viimane aeg, et Euroopa kodanikud äh, saaksid kaitset nende ainete eest, sest seda nad ju meilt ootavad selleks valiti meid siia kotta, mitte selleks, et äh, suure, suurte farmaatsiatööstuse äh, huve kaitsta. aitäh, härra Eckhout, üks minut. suur tänu ja suur tänu ka teile, volinik. Te alustasite väga hästi, kui ütlesite, et kavatsete ikkagi täita õiguslikke nõudmisi ja käituda vastavuses sellega, mida Euroopa Kohus teilt nõuab, aga siis hakkasite kuidagi häguselt rääkima mõjuhinnangust. lubage teile veel kord selgelt öelda, Euroopa Kohtus, kohtuotsuses on öeldud, et ainult teaduskriteeriumeid saabki kasutada. seda öeldi tegelikult juba aastal kaks tuhat kolmteist aastal kaks tuhat kolmteist oleksite pidanud need ka vastu võtma ja praeguseks need peaksid olema juba avaldatud. miks te pidite ootama aastani kaks tuhat kuusteist? kas te tahate siis mõjuhinnangu ikkagi ära oodata? kui see nii on, siis lähete te vastuollu kohtuotsusega? kohtuotsuses öeldakse, et mõjuhinnang ei peaks olema osa teaduslike kriteeriumite paikapanemisest kui te sellest hoolimata kasutate mõjuhinnangut, siis lähete te vastu Euroopa, vastuollu Euroopa Kohtu mm, ju-, suunistega. järgmiseks saab sõna proua Evi, üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud volinik. kohtuotsuses tunnistatakse seda, et Euroopa Komisjon on ajakavast maha jäänud, sest ei ole sisesekretsiooni kahjustajate teaduskriteeriume välja töötanud. komisjon õigustas ennast sellega, et tahab läbi viia ähm, kasuhinnangu ja mõjuhinnangu, aga see ei saa niiviisi olla, sest ärilised huvid ei saa tulla eespool rahva tervist märtsis kaks tuhat viisteist tuli välja ka uuring, kus räägiti sisesegregatsiooni kahjustajatest ning toodi välja, et Euroopa Liit peab igal aastal maksma lõivu selle eest, et sisesegregatsiooni kahjustajate kriteeriume ei ole ikka veel välja töötatud ning see summa, mida maksta tuleb kahjustuste eest, on sada kuuskümmend kuni kakssada kuuskümmend viis miljonit eurot. me räägime siin ainult teadaolevatest kemikaalidest ja nende kahjulikust mõjust, aga tegelikult ei kahjustata ju mitte ainult sisesekretsioonisüsteemi, vaid ka keskkonda. siia ilma sünnib väga palju lapsi, kellel on vaimupuue ning seda just sellepärast, et nad puutuvad kokku nende kahjulike ainetega. aitäh, sellega on lõppenud esimene kõnede voor ning nüüd saab sõna proua Krustet. aitäh! Euroopa Komisjon sai kohtuotsuse, mis on negatiivne seoses sisesekretsiooni kahjustajatega, kusjuures Euroopa Parlament on häirekella löönud juba pikka aega. mis puudutab mõjuhinnangut, siis meiegi tahaksime seda näha, aga selle oleks võinud teha ju palju varem ja siis oleks meil juba olemas see, mida meie oleme tükk aega nõudnud, ehk siis teaduskriteeriumid sisesekretsiooni kahjustajate kohta ja need kriteeriumid oleksid tõesti, põhineksid tõesti teaduslikel andmetel. ma tahaksin küsida seda, mis ajast äh, muutuvad need kahjustajad inimesele tõeliselt ohtlikuks, mis ajast on nad tervisele väga ohtlikud loomulikult peab tööstus leidma mingisuguse alternatiivse lahenduse, aga praegu on jäetud, on jäädud hiljaks ja mulle tundub, et seda mingite lobistide surve tõttu. Euroopa Komisjon räägib sellest, et õigusloome peab olema parem, aga praegu oleme me sellises olukorras, kus Euroopa Komisjon peaks omalt poolt andma rahvatervisele tõelise lisandväärtuse ja välja tooma need vajalikud õigusaktid, aitäh! suur tänu! Teil oli tegelikult veel kolmkümmend sekundit aega, aga te rääkisite väga kiiresti ja nüüd saab sõna härra Barnio, poolteist minutit, palun. Euh, tegemist on skandaalse olukorraga, tegemist on poliitilise skandaaliga. me oleme kesk, keset poliitilist skandaali Euroopa Kohus on vastu võtnud äh, otsuse, on teinud otsuse, mis tähendab seda, et komisjon peaks tegutsema kiiresti. tegemist ei ole mingi tehnilise küsimusega, on, tegemist on küsimusega, mis puudutab rahva tervist. Euroopas elab palju inimesi, kes e-, surevad vähki just nimelt pestitsiidide tõttu vähk äh, tekib äh, toodetest, mis kahjustavad inimeste sisesekretsioonisüsteemi meil on olemas äh, isegi sellised kassatšekid, äh, mis on trükitud kahjuliku trükivärviga. seega eurooplased kannatavad, nende tervis kannatab, sellepärast et nad haigestuvad äh, nende kahjulike ainete tõttu vähki, neil on kaasasündinud tervisepuudusi, tervisevigasid. ehk siis teisisõnu on tegelikult tegu ka probleemiga, mis läheb Euroopale väga äh, kalliks maksma. üks koma kolm protsenti SKP-st kulutatakse just nimelt nende haiguste raviks, mis tekivad sisesekretsiooni kahjustajate tõttu lugupeetud volinik, komisjon peab austama Euroopa Kohtu otsust ja enam ei ole mingit aega hak-, rääkida sellest, et äh, me ootame mingisuguse menetluse lõppu, me tahame mõjuhinnangut näha, seda enam rääkida ei saa. nüüd tuleb teha seda, nagu ka eelkõnelejad ütlesid, mida kohus nõuab, ehk siis töötada välja need teaduskriteeriumid, mis võimaldaksid inimesi kaitsta, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Auken. suur tänu! lubage mul komisjonile kõigepealt öelda, et tegemist on tõepoolest skandaalse olukorraga. see skandaal on mitmetahuline. küsimus ei seisa mitte ainult selles, et me ei jõua teadusuuringute osas kokkuleppele. Taanis näiteks on vastu võetud, on välja antud väga põhjalik uuring, mis näitab seda, kuidas sündimata lapse aju areng on seotud nende kahjulike ainetega. sellest uuringust selgub, et kahjulikud ained mõjutavad mitte ainult looteid, vaid, vaid mõjutavad näiteks ka meeste viljakust. minu jaoks on arusaamatu, äh, kuidas üldse saab ähm, keemikaale tootev ettevõtja tegevust jätkata, kui ta ei leia mingeid alternatiive. me peame välja töötama selged teaduskriteeriumid ja äh, kui need kriteeriumid on olemas, siis tegelikult on ettevõtjatel võimalik oma tegevus niimoodi ümber kohandada, et nad neid kriteeriume ka täidaksid minu meelest on täiesti asjasse puutumatu see, et äh, püütakse ettevõtjatele meele järgi olla, sest asjasse puutuv on ainult rahva tervis ja selle kaitse. aitäh, nüüd saab sõna härra Pelet. suur tänu, lugupeetud volinik, tere õhtust teile! ma ei usu, et ma pean hakkama üle kordama seda, et sisesekretsiooni kahjustajad on väga kahjulikud, et nad äh, toovad kaasa palju probleeme ja ka palju muret. seda mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid kindlasti ka kodanike kodudes, väga paljud inimesed räägivad ja mõtlevad sellest teemast. ning äh, kahjulikke kemikaale kohtab igal pool seetõttu tuleb meil need mured kuidagi lahendada ja leida vajalikud äh, teaduslikud andmed ja välja töötada need kriteeriumid. Need tuleb äh, igal juhul välja töötada enne suve, aga parem kui veelgi varem. Te rääkisite mõjuhinnangust. kindlasti on sellestki kasu ja kasu on sellest, kui me omavahel rohkem suhtleme. praegu jääb sellest debatist mulje, et kõik on väga halvasti samas ei saa väita, et mitte midagi ei ole tehtud, sest teil on ju reeglid selle kohta, kuidas kemikaale kasutada näiteks eh, plastitööstuses. ka mänguasjade tootmises on olemas väga palju reegleid selle kohta, mida tohib ja ei tohi kasutada. sisesekretsiooni kahjustajate kohta kriteeriume veel ei ole ning nüüd on viimane aeg eh, astuda vajalikke samme. seda ütles selgelt ka Euroopa Kohus meil on vaja inimesi kaitsta, me peame liikuma edasi, nii et nii tarbijad kui tootjad saaksid selgelt aru, mis lähiajal juhtub ja millised oleksid alternatiivid. aitäh, proua Serbu. palun üheks minutiks. suur tänu. aceste substanțe se găsesc peste tot în jurul nostru în ambalajele de suur tänu, sisesekretsiooni kahjustajad on väga kahjulikud eh, ning neid on igal pool. selliseid kahjulikke aineid on näiteks eh, mänguasjades, eh, kosmeetikatoodetes ja mujal ning need on tervisele väga olu-, väga kahjulikud, seetõttu on vaja seda küsimust paremini reguleerida. meil on vaja teaduskriteeriumeid sisesekretsiooni kahjustajate lubatud määrade kohta ning need kriteeriumid saavad põhineda ainult teaduslikel andmetel ja mitte mingil majanduslikul kaalutlusel kui Euroopa Komisjon need kriteeriumid esimest korda kehtestama pidi, siis jäi mulje, et need on enne, ennekõike seotud äriliste kaalutlustega, mitte sellega, milline on nende kahjustajate mõju tervisele. me ei räägi mingisugusest väiksest asjast, me räägime äärmiselt suurest ohust rahvatervisele ning peame leidma sobiva lahenduse võimalikult kiiresti. ma usun, et komisjon ei saa hästi aru, et äh, selle lahendusega on tõesti kiire jääb täiesti vastupidine mulje. kõigepealt äh, lükati otsuse tegemine aastakese võrra edasi ning siis äh, kehtestati täiesti valed prioriteedid, suur tänu. suur tänu, härra Stahes, üks minut. aitäh, härra volinik. mõjuhinnang ja kriteeriumid on seotud keemiatööstuse lobiga ning üks osa praegusest arutelust on see, et et tööstus soovib mõjutada neid kriteeriume, ehk siis nad ütlevad, et ainult need kahjustajad, mis on kõige tõsisemad, vajavad arvesse võtmist. siin on mul kaks pudelit õlut, Belgia omad, üks, üks, ei saa ju öelda, et üks nendest on alkohol ja teine ei ole, aga seda üritab just keemiatööstus teha. Nad ütlevad, et ainult tugevamad kahjustajad tuleks keelata, teisi mitte. ma hoiatan teid härra volinik. meie võtame seda, sellist lähenemist kindlasti arvesse. suur tänu, järgmisena härra Bussoi. suur tänu, volinik Andrukaitis, kolleegid, sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate sisenemine meie keskkonda on tekitanud muret viimastel aastatel, sest see kahjustab reproduktiivset tervist ning keskkonda ja inim-, inimeste tervist üldisemalt. see on suur väljakutse, sest selle äh, mõju äh, sõltub äh, kokkupuute ajastusest ning kestvusest, eriti oluline mõju on sellel väikestele lastele. tuleks kaitsta inimeste tervist kahjustajate vastu, nüüd komisjoni võib-olla rünnatakse asjatult, aga ma leian, et kohtuotsus komisjoni tegutsema sundida oli mõistlik, et komisjon töötaks välja teaduslikud kriteeriumid, mis oleks ka proportsionaalsed, ma tervitan volinik Andriukaitise sõnu siin, kus ta lubas äh, protsessi kiirendada. tegelikult on meil biotsiidide õigustik olemas, REACH on olemas, mis reguleerib pestitsiide, aga meil on vaja võtta arvesse viimaseid teadusandmeid, meil eesmärk peab olema ju selliste kriteeriumite paikapanemine, mis välistaks sellised kahjustajad, mis äh, kahjustavad äh, organismi äh, real-, realistlikus olukorras, seega me peaksime tegutsema proportsionaalselt, aitäh!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 kas te olete sellega nõus? härra Bussoi, te ütlete, et äh, peaks äh, kõrvaldama nii palju kui võimalik sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, kuid probleemiks on see, et äh, doosi või lävendit ei olegi olemas isegi väga väikeses äh, koguses äh, võib sellel olla tugev, võib neil olla tugev mõju ja seetõttu me peame lihtsalt äh, nendest loobuma, nii et me ei räägi siin sellest, et me võimalikult suures mahus nad kõrvaldaks, me peaksime nendest täielikult loobuma, niipea kui need molekulid üldse mängus on, siis me peame tööstuse poole pöörduma, ütlema, et te peate leidma teise lahenduse. härra Bussoi. ma olen ma olen teiega täiesti nõus, ma ütlesin ka sedasama, aga ma saan aru ka komisjoni püüdlustest viia läbi uuringud, et vaadata, millised on kõige selgemad kriteeriumid, sest äh, need peaksid olema kriteeriumid, mida ka teadlased äh, toetaksid, sest muidu on väga raske äh, seda defineerida suur tänu vastuse eest. härra Caputo, palun. suur tänu, proua president meie õigusaktid peavad põhinema ikkagi teaduslikel andmetel, kui öö, äh, seda ei tee, siis Euroopa Komisjon pole oma kohustusi täitnud. Euroopa Parlament ning teisedki on seda rõhutanud, Rootsi hakkas nüüd ka lõpuks tegutsema, et komisjon oma kohustusi täidaks. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast saadik ei ole komisjon öö, suutnud astuda samme kaitsmaks oma kod-, meie kodanike tervist sellel võivad olla ka tõsised äh, mõjud meie siseturule, seega ärme ootame seda mõjuhinnangut, meil on vaja Euroopa Kohtu otsuse põhjal kiiresti tegutseda, paika panna teaduslikud kriteeriumid süsteemi kahjustajate kohta, et kaitsmaks oma kodanikke. suur tänu, härra Hoisling, üks minut. härra volinik Te justkui soovitate, soovite õõnestada meie tarbijakaitsepoliitikat. komisjon nüüd rikub omaenda kirjutatud seadusi mina olen pärit maapiirkonnast ning ma endiselt ei, ei mõista, miks lubatakse kahjulikke pestitsiide, mis ei täida enam meie kriteeriume, selle, see kahjustab ka meie keskkonda inimeste tervist. minu arvates see ei ole arusaamatus, ma usun, et te äh, olete mõjutatud äh, põllumajanduslobist, aga ka keemiatööstuse äh, lobist, kes oma ärihuve kaitseb. Te peaksite tõsiselt võtma tarbijakaitset, seda ma palun teilt, seetõttu kehtestage ka kosmeetikatoodete jaoks kriteeriumid, sest ka seal ei tohiks lubada sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Arimond. suur tänu, proua president, kolleegid, liiga paljudes esemetes meie igapäevaelus on sellised kahjustajad sees. näiteks lakitud puupinnad, mille peal me kõnnime, erinevad plast, esemed, mida me öö, anname oma lastele kooli kaasa või erinevad taimekaitsevahendid. sellised ained, nagu juba korduvalt on öeldud, võivad keht-, põhjustada erinevaid vähktõbesid või diabeeti. see on väga oluline, detsembris võttis Euroopa Kohus nimetatud otsuse vastu, juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pidid kriteeriumid paigas olema. ma küsisin teilt selle kohta juba eelmisel aastal. Need ohtlikud ained peavad olema rangelt reguleeritud. Need ained on kahjulikud ning nendel on ka ühiskondlik mõju. erinevad põllumajanduslikud uuringud on näidanud, et erinevate haiguste tõttu kaotavad meie haigekassad umbes sada kuuskümmend miljardit eurot aastas. seega me peame oma inimesi paremini kaitsma ning see ongi see hoolsuspõhimõte. kui meil on väiksemgi kahtlus, et mingi aine on tervisele kahjulik, ei tohiks seda ainet Euroopasse lubada nii lihtne see peabki olema. seetõttu ma palun, et komisjon tõesti kaitske tarbijaid, mitte suurkontsernide õigusi. me peame leidma nendele ainetele sobivad alternatiivid, aitäh! suur tänu, härra Borson! pozdravljam ovu odluku Europskog suda suur tänu, proua president! nõustun selle kohtuotsusega, sest komisjon ei ole suutnud täita oma kohustust küsimuses, mis on meie kodanike tervise jaoks väga tähtis. sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega on mitu probleemi, esiteks nad kahjustavad meie tervist, sest nad mõjutavad meie hormoone, teiseks, nad esinevad ainult, äh, nad äh, pakendites, plastikus, toiduainetes ja nii edasi. Nende kahjustajate kohta on erinevaid teooriaid mitmed nendest ei ole väga realistlikud, aga kui komisjon jätkab üldsuse soovide eiramist, satub ohtu nende usaldusväärsus. seetõttu ma palun, et komisjon austaks kohtuotsust ning kehtestaks need kriteeriumid sisesekretsiooni süsteemi kahjustajate kohta. Need peavad põhinema teadusel, need peavad olema mõistetavad ning need peavad tulema kasuks rahva tervisele. suur tänu. järgmisena kolleeg Anderson. suur tänu. sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad võivad äh, kahjustada sündimata lapsi ja, ja põhjustada ka vähktõbe. väikesed lapsed on eriti ohus, need võivad, see võib mõjutada nende ajusid. Euroopa Komisjoni ülesanne on kaitsta inimesi nende kahjustajate eest. selle asemel aga viidavad nad aega selleks, et kaitsta keemiatööstust. nüüd otsustas äh, Euroopa Kohus ka komisjoni süüdi mõista. komisjon peab hakkama tegutsema, et kaitsta keskkonda ja inimesi, selle asemel, et kaitsta tööstust. suur tänu, nüüd härra Peterle. poolteist minutit. Äh, härra volinik, kolleegid hiljuti täheldasime Euroopa Liidus, et teatud haiguste nagu eesnäärme, äh, munandi või äh, rinnavähi juhud on sagenenud, kardiovaskulaarsete haiguste sagedus on samuti äh, sag-, suurenenud, suurenenud on ka viljatus, spontaansed abordid ja nii edasi. teatud kemikaalid nagu BPA, BTT ja pestitsiaadid, pestitsiidid, mis teatud kombinatsioonides võivad põhjustada suuri probleeme sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad võivad tekitada pöördumatut kahju ning iga-aastane kahju on hinnanguliselt umbes sada viiskümmend miljardit eurot. seetõttu peame me kaitsma haavatavaid inimgruppe, eriti rasedaid naisi, beebisid, väikelapsi. me peame tegutsema ning kui meil ei ole tegutsemistahet, siis peame oma seisukohti muutma, sest inimeste tervisekaitse on ju üks kolmest tähtsamast Euroopa Liidu prioriteedist. tervishoiu valdkonnas peame me tegutsema rohkem koos oma kodanikega, seetõttu sisesekretsiooni süsteemi kahjustajad peaksid olema meie ennetustöö keskmes. aitäh! aitäh, järgmisena kuuleb Šaldemose. kraft misdannelser aitäh sünnikahjustused, ähm, vähk, ajukahjustused ja nii edasi, loetelu äh, kahjudest, mida sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad põhjustavad, äh, on väga pikk ja seetõttu me peame tänama Rootsit äh, selle eest, et otsustati kohtutöö jalge alla võtta, võtta ja juhtida tähelepanu sellele teemale. tegemist on küll keeruka teemaga, kuid see ei ole vabanduseks äh, tegevusetusele. paljud küsivad minult, miks komisjon ei ole midagi ette võtnud ja pean ütlema, ma ei tea. ja see on päris piinlik, see kindlasti ei suurenda kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu mida enam äh, komisjon venitab, seda enam vastutab ta ähm, kodanike tervisele põhjustatud kahjude eest. Ähm, asuge ometigi tegudele, mitte sügisel, vaid kohe praegu. aitäh, kolleeg Pietikäinen. lugupeetud president sisesekretsiooni kahjustajad mõjutavad inimtervist väga negatiivselt, need mõjutavad halvasti tegelikult ka tulevasi põlvi ja kogu Euroopat. me teame ju, et sisesekretsiooni kahjustajate mõju on negatiivne väga pikaajaline. tihti on äh, näha alles meie laste puhul, millised need kahjustused on. see tähendab seda, et teaduskriteeriume on väga kiiresti vaja, sest neid kriteeriume praegu ei ole ka teadlased ja asjatundjad on ju saavutanud laiapõhise konsensuse, nad on rääkinud sellest, et sisesekretsiooni kahjustajad on kahjulikud ja on rääkinud ka nende täpsemast mõjust. teaduskriteeriume praegu ei ole, sest komisjon ei ole neid välja töötanud, aga me ei saa mitte kuidagi edasi jõuda, kuigi meil on biotsiidialased õigusakte, aktid, meil on vaja, meil on olemas näiteks REACH, meil on vaja, meil on olemas ka toiduainete teemalised õigusaktid ja sellest hoolimata ei ole meil kriteeriume. räägitud on sellest, kas mõjuhinnangut on vaja või ei ole vaja, on küll vaja, aga kõige olulisem on ikkagi see, et inimesed ei haigestuks ja ei sureks. selle asemel ei tohi tähelepanu pöörata majanduslikule kasule komisjon nõuab kogu aeg, et austatakse Euroopa Liidu õigust, näiteks Poola ja Ungari puhul on sellest hiljuti räägitud, aga nüüd äh, nõuame meie komisjonilt, et ka komisjon annaks oma minimaalse panuse ja täidaks ka ise olulisi üldiseid äh, õiguspõhimõtteid, ehk siis töötaks välja need teaduskriteeriumid, sest äh, Euroopa Parlament peab neid väga oluliseks ja leiab, et neil on pikaajaline tähendus. mina aga vaatan, et äh, praegu ei pöörata piisavat tähelepanu ei rahvatervisele ega üldisele usaldusele Euroopa vastu. suur tänu, sõna saab kolleeg Ruiz. aitäh, proua asepresident, härra volinik. komisjoni suhtumine on väga raskesti mõistetav me oleme raisanud juba kakskümmend aastat selleks, et rääkida ohtudest, mis on seotud sisesegregatsioonisüsteemi kahjustajad, kuid äh, mina ütleksin, et ei ole mingit mõtet nüüd enam aega raisata erinevatele mõjuhinnangutele, konsultatsioonidele, me peame lõpuks paika panema need kriteeriumid kahjustajate jaoks kohus äh, otsustas, et meil ei ole vaja sotsiaalmajanduslikku hinnangut ja loodan, et tõepoolest enne suve te tulete oma ettepanekuga välja. me ei räägi siin majandushuvidest, vaid räägime mõjust inimeste tervisele. aitäh. sellega registreeritud kõnelejate voor on lõppenud ja nüüd äh, vaba mikrofon, proua Saborska. aitäh, proua asepresident, härra volinik. kui komisjon püüab sotsiaalmajanduslikke kulusid määratleda mingi seadusandliku akti puhul, siis on see väga hea, kuid antud juhul ma sooviksin, et komisjon siiski eelkõige keskenduks inimeste tervisele, kui äh, äh sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad äh, äh, kahjustavad näiteks viljakust nii inimeste kui loomade puhul, siis äh, on see väga selgeks märgiks, kuidas edasi tegutseda. Ähm, meil on äh, lisaks süsinikufiltritele vaja Äh, muutumist suhtumises, selleks et äh, erinevate ainete kasutamist loomakasvatuses ja põllumajanduses äh, lõpetataks, need, mis mõõdutavad hormoone. härra Marias, palun. aitäh, me räägime siin ähm, sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatest, millel on mõju inimtervisele ja seda on äh, täheldatud äh, juba kaua aega tagasi. Need kahjustajad äh, tekitavad viljakusprobleeme, põhjustavad vähki ja nii edasi. Need ained äh, on äh, mitmetes esemetes, mida me igapäevaselt kasutame ja tarbijad ei teagi, et äh, nende kahjulike ainete sisaldus äh, seal olemas on nii kiiresti kui võimalik peaks äh, paika panema nõuded näiteks toiduainetele ja püüdma vältida nende ainete kasutamist. samuti soovime suuremat äh, läbipaistvust, et milliseid aineid äh, kasutatakse. aitäh madame la présidente le seize décembre deux mille quinze järgmine kõneleja, palun. kuueteistkümnendal detsembril langetatud kohtuotsus äh, juhib tähelepanu sellele, et komisjon ei ole tegutsenud vastavalt seadusandlusele kaua aega juba teadlased ja Euroopa Parlament on tähelepanu juhtinud äh, kahjulikule mõjule, tervise mõjule ja ka REACH-i äh, määruse puhul ei olnud neid kriteeriume objektiivselt välja toodud, see oli juba kahe tuhande kuuendal aastal, kuus aastat tag-, vabandust, tõlk vabandab, kümme aastat tagasi, kümme pikka aastat tagasi ja see kohustus need kriteeriumid välja töötada tekkis kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. komisjon on öelnud, et enne suve soovitakse järgida äh, kohtuotsu, väga valvsalt äh, jälgime, et tõepoolest äh, te enda lubadusest kinni peaksite. lugupeetud asepresident, volinik, komisjon ähm, esitab viletsaid vabandusi et mitte teha seda, mida nad pidid tegema. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pidid need kriteeriumid äh, olemas olema sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks, räägitakse teadusandmete puudulikkusest ja nii edasi. see on lihtsalt üks tühipaljas vabandus siin me räägime üldisest huvist, tervishoiu küsimusest, kuid teie kuulate tööstuse esindajate ja keemiatööstuse esindajate seisukohti. kui räägite oma mõjuhinnangutest, siis tegelikult see ainult muudab kogu seda protsessi piinlikumaks ja te tekitate viivitusi üha juurde Eh, see on teile eriti mugav oludes, kus meie parasjagu peame mm, TTIP-i mm, alaseid läbirääkimisi. Te teate, et see on väga oluline teema ehm, meie suhetes ehm, USA-ga. proua Tomato, palun. aitäh, volinik, selle eest, et täna siin olete eh, seda tähtsat teemat arutamas. komisjon äh, kavatseb läbi viia mõjuhinnangu selleks, et paika panna kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks, kuid biotsiidi määrus tõi tähtajana välja detsembri kaks tuhat kolmteist. ei olnud seal ka sätet, mis oleks nõudnud mõjuhinnangut ja seega te peate lihtsalt tähtajast kinni pidama Te lihtsalt ei pidanud aluslepingutest kinni, tegite, mis te tahtsite ja on pöördutud ka president Junckeri poole, et äh, komisjon äh, peaks seadusandlusest äh, kinni ja et need kriteeriumid tuleksid välja nii kiiresti kui võimalik, me ei saa siin ära oodata suve saabumist ja komisjon peaks seda asja ajama täiesti läbipaistvalt ning lähtuma teadlaste seisukohtadest igasugune tea-, tervishoiualane kaalutlused peaksid olema ülimuslikud majandushuvide, huvi, majandushuvidega võrreldes. härra Bortšak, palun. aitäh, proua asepresident. ma olles ära kuulanud äh, Ehm, ka selle, mida öeldi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta ja viivituste kohta. Ehm, tähtaeg oli kaks tuhat kolmteist, sellest ajast peale ei ole mitte midagi muutunud. komisjon on äh, asunud mõjuhinnangut koostama ja see näitab seda, et äh, komisjon ei ole tegelikult kinni pidanud ühestki tähtajast äh, Eh, samuti Tervishoiuameti eh, nõuetest ei ole kinni peetud. ja mulle tundub, et eh, komisjon peaks siiski kodanike huve teenima, selle eest nad ju palka saavad. ja komisjon peaks lõpetama siin muinaslugude rääkimise ja nüüd asuma tegudele, aitäh. sellega vaba mikrofoni voor on lõppenud, volinik sõna on teil. aitäh, tahaksin kõigepealt äh, öelda, et ma olen ise hariduselt arst. kakskümmend seitse aastat äh, ma praktiseerisin arstina. ja mul on äh, luba praktiseerida ka praegu. ja kui äh, Te süüdistate meid seostes tööstusega, siis palun näidake täpselt, millele te viitate. mina tahaksin, et arutelud oleksid ausad ja kui siin räägitakse sellest, et meie esindame tööstuse huve, siis palun vabandust, me, see on väga ebaõiglane argument. ma olen mitmete endokrinoloogidega kohtunud öö, biokeemikutega veel hiljutigi. olen arutanud seda teemat meie vanemnõunikena, nõunikega ja teadlastega ka viimastel nädalatel ja tahaksin teid siin kõigi ees üles kutsuma, üles kutsuda rääkima konkreetsetest argumentidest nii et ma kunagi ei saa nõustuda sellega, et meie esindame tööstuse huve, minu töövaldkond on tervishoid. ja mul on tegelikult väga uhke tunne, et mul siin nii palju liitlasi on siin saalis ja mul on hea meel, et paljud teist on nõus alkoholi, tubaka, suhkru ja soola vastu võitlema, sest need äh, kahjustavad inimesi veelgi enam, eriti just tubakas. kuid äh, kui me räägime siin tõesti inimeste tervisest, siis mul on hea meel, et mul on nii palju liitlasi siin kojaski. ja muidugi see on tegemist äh, keeruka teemaga, nagu te mäletate, eelmisel aastal jah, me peame äh, selle mõjuhinnangu läbi viima ja see ei puuduta mitte sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte, vaid kriteeriumide määratlemist me räägime teaduslike kriteeriumide määratlemisest, kuidas seda tugevust, ähm, sisaldust, molekule, kõike seda määratleda. ma ei ole biokeemik ise. me korraldasime eelmisel aastal kolm ümarlauda, koos korraldasime organi-, äh, konverentsi, see näitab äh, väga selgelt seda, kas ma olen ikka tööstuse poolel nagu ütlesin, mina olen ise arstiharidusega ja minu vastutusala on just äh, tervishoiu vallas. me alustasime metodoloogia äh, kindlaksmääramisest äh, kuussada ähm, meditsiinilist arvamust on meil laual, mida hinnata, kuidas seda saaks kiiremini teha, kui teie teate, siis näidake, aidake mind selles mina olen samuti roheline nagu teie, aga mina ei mängi mänge, mis minu seisukohast ei ole ausad. ja võin selgelt välja öelda selle, et meie oleme valmis edasi liikuma nii kiiresti kui võimalik ja nagu te mäletate, eelmisel aastal me rääkisime sellest, et ehk kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks on tulemused käes ja täna ma rääkisin sellest, et võib-olla isegi enne suve me saame need tulemused ähm, avalikuks teha. mina tahan vägagi avameelselt ja läbipaistvalt tegutseda ja ma sooviksin, et ka teie seda teeksite. kõikides küsimustes kõikides küsimustes, mis puudutavad tervishoidu, olgu siis tegemist elektroonika, elektroonikaga, tubakaga, sigarettidega, ükskõik millega, Euroopa Liit on äh, tõepoolest raskes seisus, kui me räägime tervishoiu vallast. mina olen valmis oma tööd tegema, kuid uskuge mind, kõigepealt meil on vaja kriteeriume mis oleksid tõepoolest ka regulatiivsed ja ka hallatavad, see ei ole nii väga lihtne, sest tegemist on keeruka teemaga ja siis ma, kui ma kuulen argumente, populistlikke argumente, kahjuks ma pean nii ütlema, mina igatahes olen vägagi avameelne ja läbi, pooldan läbipaistvust. ma olen erapooletu, kuid tegemist on keeruka ülesandega me peame pidama tõsist arutelu, süvitsi minevat arutelu, kuidas äh, hinnata, kuidas reguleerida, kuidas edasi minna. mina teen enda äh, mina teen oma tööd, võtan tõsiselt, ma olen ainult äh, aasta ja neli kuud seda tööd teinud. muidugi me saame seda kõike teha veelgi tõhusamalt, kuid me peame seda kõik koos tegema ja loodame, et enne suve juba saame kriteeriumid äh, koostada. ja väga tore näide oleks see kogu maailma silmis, sest meie oleme raja, äh, teerajajad. nii et aitäh, kolleegid, meie oleme valmis oma tööd tegema vastavalt teadusandmetele ja tuua need kriteeriumid äh, päevavalgele loodetavasti juba enne suve. suur tänu ka teile selle vastuse eest ja ma loodan,